Thank you very much, dear members, dear guests. Let me take this opportunity to welcome. suur tänu ja tere päevast. tere tulemast sellele parlamentidevahelisele koosolekule, mille me oleme korraldanud siin Euroopa Parlamendi õiguskomisjoni koostöös peadirektoraadiga, kes tegeleb kodanikuõiguste ja põhiseadusõigusega. see Äh, kohtumine toimub täna kaugside abil ja kuidagi äh, oleme siis nagu ka ajaloolise hetke juures. väga tore on, et me saame nüüd parema õigusloome teemal äh, arvamusi vaheldada just digitaliseerumisest perspektiivist. see on muutunud seadusloomeprotsessi lahutamatuks osaks ja et see vajadus digitaliseerida on süvenenud veelgi Covid-19 kriisi tõttu ja me tunneme, kui palju me sõltume igasugustest tehnilistest vahenditest ja digitaaltehnoloogiast, sellepärast on väga tähtis, et me äh, veelgi äh, kordame üle, et me soovime õigusloomet äh, muuta selliseks, et see vastab kaasaja nõuetele ja nüüd ma räägin teile tehnilistest detailidest. täna on olemas tõlge järgmistesse keeltesse inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia, poola, bulgaaria, kreeka, taani, ungari, eesti ja horvaatia keel. ja äh, tõlgid sõltuvad väga heast äh, heli- ja videokvaliteedist, inimesi palutakse siis kõnelda oma emakeeles, kui teie keel on täna saadaval tõlkerežiimis ning äh, mõelge selle peale, et me äh, töötame kaugside abil, kui te soovite sõna võtta, vajutage nupule tõstan käe, raise a hand, kui te soovite kõnelda, hakkate kõnelema, vajutage nupule speak. ja äh, annangi sõna esimesele külalisele või sõnavõtjale, härra Hrvoje Grubisitšile ähm, komisjoni peadirektoraadist, mis tegeleb justiits- ja tarbijaõiguse küsimustega. palun, kümme minutit, sõna on teil. austatud esimees, austatud komisjoni liikmed, austatud äh, ko koosolekust osavõtjad suur tänu, et andsite mulle selle võimaluse täna siin kõnelda. tõesti, ma ei ole siin mitte sellepärast, et ma eh, tegelen tsiviilõiguse küsimustega ja eh, komisjoni üks praeguseid prioriteete on digitaliseerimine, aga eh, mul on ka äh, hea võimalus ja väga hea meel, et ma saan Euroopa justiitsnõust-, äh, võrgustikus kaasa lüüa Euroopa Liidu tasandil just nendel teemadel, mis puudutavad õigusloome digitaliseerimist ja äh, ma tahaksingi rääkida nüüd meie kahe komisjoni ja siis selle võrgustiku prioriteetidest. ma usun, et te olete vaadanud ähm, taustadokumenti ja päevakorda enne seda koosolekut ja ma pean nüüd vabandama ühe väikese detaili pärast. sellepärast, et mina töö, tegelen tegelikult ainult tsiviil- ja kommertsõigusega. E, et ma ei ole ambitsioonikam kui see, mida ma täna siin räägin äh, haldusõigus, laiemad õigusloome menetlused liikmesriikide ja Euroopa Liidu tasandil on samuti olulised, aga mina olen spetsialiseerunud just tsiviil- ja kaubandusasjadele, eh, mis tähendab väga erilist valdkonda, see tähendab seda, et ma olen nüüd võimeline teiega rääkima natukene ka sellest, mis puudutab taustainformatsiooni ajalises perspektiivis eh, tsiviil- ja kaubandusõiguses Euroopa Liidus ja ma loodan, et te kuulate mind ära ja näete siis, et mõned aluspõhimõtted Euroopa Liidu õigustikus on tegelikult kõikehõlmavad ja jätkuvalt olulised ka praeguses olukorras, kus on tekkinud äh, terav vajadus digitaliseerumise järele ja ma tahaksin nüüd nimetada ka seda, et tsiviil- ja kaubandusõiguse ajalugu Euroopas ähm, läheb tagasi tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandasse aastasse, kui toimus Tampere ülemkogu ja võeti vastu olulisi järeldusi. üks oli võib-olla kõige olulisem äh, ja puudutas äh, seda tõdemust, et selleks, et avatud Euroopas elada ja et Euroopa toimiks kodanike ja ettevõtjate jaoks äh, ilma piirideta, kasutada ja, ja, ja asutamisõigus toimiks, siis ähm, ei aita sellest, et inimesed saaksid füüsiliselt üle piiride liikuda ei, selleks, et tõeline liikumisvabadus ja asutamisvabadus piiriüleselt teoks saaks, on eluliselt tähtis see, et kodanikud ja ettevõtjad, kui ühest riik, liikmesriigist teise liiguvad, ei olegi vaja füüsiliselt liikuda, vaid saaksid, et nad saaksid ka kaasa võtta oma õigused ja ka kohustused, mis neil tavakorras on oma päritoluriigis. seega järgmise umbes kahekümne aasta jooksul on komisjon ja seadusandjad suurepärase õigustiku välja töötanud, mis siis tagab selle, et kui näiteks Poola kodanik läheb Saksamaale, võib ta kaasa võtta oma õigused ja kohustused, mis puudutavad tema äh, tsiviilseisundit, pereõigust, ähm, kaubandusõigust, mis on temaga seotud. ja pean ütlema, et see on kõik väga hästi toiminud kahekümne aasta jooksul meil on väga head seadused olnud ja kui, kui kodanikul on vaja kohtusse minna, siis saab ta seda probleemideta teha. ta saab toetuda Euroopa Liidu õigustikule, ehm, õig-, praeguse õigustiku järgi on kohtualluvus kindlaks määratud ja ta, kodanik saab kaitsta oma õigusi. et see on toiminud kuni selle aasta alguseni, kui äh, veebruari lõpus, märtsi alguses hakkasid kohtud oma uksi sulgema. kohtud ja kohtunikud lihtsalt ei saanud vanamoodi edasi töötada. ja mõned teised ettevõtjad ka, kohvipoed ja restoranid, võib-olla see ei olegi nii, nii hirmus, majanduskriis tuleb üle elada ja siis, kui võimalused tekivad jälle öö, uuesti tööle asuda, aga kujutage ette ühte kodanikku, kes on lahutanud ja abikaasa on teie lapse näiteks Poolast ära viinud kuhugile Portugali. Teie ühise lapse ja te mõistate muidugi, et see olukord ei ole võrreldav restorani sulgemisega, kui kohtunik ütleb teile, et jah, me lihtsalt praegu ei saa ähm, seda ähm, menetlust jätkata, tulge paari kuu pärast või järgmisel aastal tagasi. siis, kui pandeemia on läbi ja kohtud jälle saavad tavakorras töötada seega me äh, tegelikult äh, sattusime täiesti ajaloolisse probleemsesse olukorda. kodanikud kodanikel Euroopa Liidus ei olnud esimest korda enam garantiid, et nad saavad oma õigusi kaitsta, et nende tsiviilhagid, pere, pereõiguse hagid, päri, pärimisõiguse hagid ja muud eh, jäävad kuhugile õhku rippuma, sest tehnoloogia ei ole lihtsalt järgi jõudnud kodanike vajadustele. loomulikult, see ei ole selline olukord, kust pole üldse väljapääsu juba kümme aastat on komisjon tegelikult teadlik olnud vajadusest e-õigusega edasi minna ja siis see e-õigus äh, peab tagama kiire õigusemõistmise, tõhusa õigusemõistmise ja komisjon reageeriski väga kiiresti ning äh, hakkas tagant tõukama digitaliseerimist, äh, sedastades siis, et see on meie selle aasta üks kõige olulisemaid probleeme. aga ikkagi ei ole kõik probleemid veel lahendatud. selleks, et äh, toimiks äh, äh, kohtuteenuste selline tõhus digitaalne pakkumine, on vaja mitmeid aspekte arvestada. ja ma alustaksin alapeatükist, mis juba käsitleb tsiviil- ja kaubandusõigust meie õigustikus ja seal on väga head digi, digikomponendid ka, näiteks eh, üks edulugusid on olnud eh, komisjoni Euroopa seadusandja jaoks see, kui eelmisel aastal võeti vastu kaks uut reguleerimist, kõigepealt eh, dokumentide kättetoimetamine ja teiseks siis tõendite võtmine kui on vaja e, ühelt e, kohtusüsteemi asutuselt või asutuselt teise riiki samasugustesse asutustesse saata dokumente, just nimetatud dokumente, saab seda digitaalselt teha ja neid saab ka siis kohtus kasutada. aga seegi ei tähenda seda, et kõik probleemid on lahendatud, kui kohtudokumente saab piiriüleselt edastada. E, meil on veel väga palju vaja ära teha, näiteks kujutage ennast ette, et te olete kodanik ja peate minema kohtusse, aga ei saa. kohus on lihtsalt kinni. füüsiline ligipääs kohtule on võimatu. Te ei saa isegi oma advokaadi juurde minna, sest advokaadibüroo on kinni. mis siis tuleb teha? Äh, tulevikus äh, tuleb kodanikele tagada see, et nad oma kodust, saaksid ametiasutuste poole pöörduda, nendega suhelda ja teha seda tõhusalt ja nende suhtlust käsitletakse kogu äh, Euroopa Liidu ulatuses äh, ühetaolisel moel. Äh, loomulikult tuleb luua selline keskkond, kus kodanikud ja ettevõtjad saavad oma õigusi ja kohustusi teostada ja räägiksin siin, on vaja rääkida kahest kogumist kohustustest. üks puudutab Euroopa Liidu institutsioone, näiteks kuidas edasi minna tulevase õigustikuga. nii, et need õigusaktid oleksid digitaalselt rakendatavad. meil on juba mitmeid äh, regulatsioone, mille kohta võibki öelda digitally ready, näiteks äh, elatisraha regulatsioon on olemas juba. sellele on mitmed vormid lisatud, need on harmoneeritud Euroopa Liidu ulatuses ja kui kodanikul on vaja selle määruse alusel otsust, siis saab ta kasutada just seda harmoneeritud dokumenti või seda vormi. see ku, isegi kui üks selline harmoneeritud suhtluskanal on olemas, muutub meie, meie elu palju lihtsamaks, aga ei saa öelda, et kõik on valmis. Euroopa Liidu institutsioonid peavad jätkama seda tööd nii, et kõik uued õigusaktid äh, Ehm, sisaldaksid ka juba endas seda, et neid saaks digitaalselt rakendada. Ehm, ka see ei ole kogu lugu. Ehm, ka liikmesriikidel on omad kohustused, nad peaksid mõtlema sellele, et pandeemia õppetunde arvestades on vaja liikmesriikides samuti, et kõik vastu võetud õigusaktid saab aktiivselt digitaalselt rakendada, et neil oleks see digidimensioon. Äh, eesistuja ütleb, et kõnelejale jäi üks minut aega. nii. ma nimetasin juba alguses, jätkab kõneleja, et väga oluline on harmoneeritud viis ametiasutustega suhtlemiseks, liikmesriigid peavad mõtlema sellele ja tuleb tagada, et selleks oleks olemas taristu. ja äh, väga hea, et ma just lõpetan selle teemaga, sest komisjon selle aasta septembris ähm, lõpetas liikmesriikide digitaristu kaardistamise äh, selgitades välja, millisel tasandil üks või teine liikmesriik on, kuhu nad on jõudnud, keda on vaja järele aidata, millised on lüngad. ja samas ma võin siiski ainult seda öelda, et äh, neid küsimusi tuleb edasi arutada ja suure huviga ootan teie komisjoni jätkuvat arutelu. veel kord suur tänu, et te andsite mulle võimaluse sellel teemal kõnelda ja kui teil on küsimusi, siis hea meelega vastaksin, tänan. Thank you very much, Mr Gru-. suur tänu, härra Rusitš. ja nüüd läheme Taani parlamendi esindaja juurde, tegeleb digiküsimustega. jaanuaris kaks tuhat kaheksateist Taani parlament võttis vastu kokkuleppe, mis puudutas digivalmis õigusakte selle eesmärgiks on tagada lihtsam ja selgem õigusraamistik, mida on parem mõista ja millest tuletada digilahendusi. ja nüüd teil on kümneks minutiks sõna. Thank you for inviting me to give a suur tänu et andsite mulle sõna, minu sõnavõtt on üsna lühike, kuid ma tahaksin tutvustada mõningaid fakte, rääkida olukorrast Taanis ja rääkides eetikaprobleemidest, mis äh, kaasnevad digiteerimisega. kõigepealt, mis on digiteerimine, tooksin mõned näited ka dilemmadest, mis sellega kaasnevad ja mõned äh, eetika küsimus, et äh, meie, meil on äh, Taanis väga digiteeritud äh, ühiskond. me oleme esimesel, teisel või kolmandal kohal väga paljudes, paljudes rahvusvahelistes ülevaadetes ja digiteerimise ajalugu võime juba kuuekümne kaheksandast aastast alustada, kus me võtsime kasutusele CPR süsteemi sotsiaalkindlustuse numbrite jaoks. igal inimesel on oma CPR kood nii et viimased kakskümmend aastat oleme tegelenud digiteerimisega aktiivselt, meil on äh, strateegia riigi ja ka regioonide tasandil. aasta kaks tuhat üks võtsime kasutusele digiallkirja, et kodanikud saaksid äh, dokumente allkirjastada. mõned näited veel Äh, niinimetatud lihtne konto, äh, mida, mida kasutame palga maksmiseks näiteks. ja meil on ka digimeil, kirjakast ID, kõik see tähendab seda, et ametkonnad äh, saavad suhelda kodanikega digitaalselt. näiteks kui ma tahan mingisugust toetust saada tahan äh, teha parandusi oma tuludeklaratsiooni näiteks, saan suhelda ametivõimudega sellisel moel. on ka erivajadustega kodanikud, siin on olnud poliitiliselt äh, parasjagu võitlemist. meil on tervishoiu veebileht kus kodanikud saavad näha, äh, millist infot on tervishoiusüsteemil nende kohta ja kes pääseb andmetele ligi. sellele pääsevad ligi ka tervishoiusüsteemi esindajad. Need on ainult mõned näited selle kohta, millised, äh, milline avalik äh, digiinfrastruktuur meil on aastal kaks tuhat kuusteist kõik tolleaegsed erakonnad parlamendis jõudsid kokkuleppele uue õigusakti osas ja see ongi teema, millest mind on täna kutsutud rääkima. selle kokkuleppe eesmärk on tõhusamaid ja lihtsamaid menetlusi välja töötada avalikus sektoris. selle tulemusena seadusandjad, kui nad valmistavad ette uut seadust, peavad nad arvestama sellega, et uued eeskirjad äh, peavad olema digirakendustega seotud. meil on ka mõned mured meie erakonnal, kui me läbirääkimisi pidasime, siis pidasime kodanike Äh, õigusi, andmekaitset väga oluliseks. see on kokkuleppes äh, sõnastatud samuti, kuid meie mured on siiski jäänud, sest, sest tehnilised võimalustega kaasnevad alati eetilised küsimused. selleks, et äh, tagada õigusriigi toimimist ja kodanike usaldust võimude vastu, peab olema läbipaistvad ja andmeid tohib kasutada ainult eesmärgipäraselt ja alati see nii ei ole meie arvates. on asjakohane märkida, et ka aasta kaks tuhat üheksateist ülevaade näitas, et andmete kasutamine ametivõimude poolt sai indeks kuusteist koha, mis näitab, et tegelikult sajand on jäänud pikk maa. Taani võib ju olla digiteeritud riik, kuid meil on siiski suured lüngad. oleme näinud tervet äh, rida andmekaitse näiteid eelmisel aastal oli skandaal äh, politseiga Taanis IT-programm, milles äh, registreeriti telefonikõnesid, seda, selle väärkasutamist uuriti ja nüüd meil on kümme tuhat kohtuvaidlust aastast kaks tuhat kümme. teine näide aastast kaks tuhat kuusteist, kus juhuslikult viis tuhat CPR numbrit müüdi Hiina viisaametile ja mitte Statistikaametile ei suuna, suunatud neid andmeid, kuhu nad oleksid pidanud minema. probleem ei ole mitte ainult IT-turvalisusega, on ka tahtlik andmete säili, säilitamine ja kaeve aastal kaks tuhat kaheksateist üks Taani linn Kopenhaageni lähedal äh, viis läbi testi andmekaeve osas. ja see osutus võimalikuks äh, tänu eranditele praeguses seaduses. seega linn kogus andmeid vanemad, lastevanemate rahvuse kohta ähm,, arsti andm-, pediaatri juures käikude kohta laste puhul, töö, töötustoetuste kohta, isegi raamatukogu, laenatud raamatute kohta. kohtuasi tekitas suure poliitilise arutelu Taanis. mõned väitsid, et andmekaeve oli eesmärgipäratud, teised rääkisid, et, et õõnestati õigusriigi. minu erakond oli viimasel seisukohal meil olid õiguslikud probleemid. andmekaeve ei anna alati, alati korrektset pilti olukorrast enne, see, selle, see kõik juhtus enne, kui andmekaitse üldmäärus jõustus siis me pidime ajakohastama õigusaktid. ja lisaks tulime välja täiendavate õigusaktidega selleks, et kohalikud omavalitsused ka selle kohta, kuidas nad kasutavad andmekaevet. Taani parlament seadsid, seadis mõningad piirangud andmekaevele ja üle kahekümne tuhande Taani kodaniku isikuandmed äh, lekkisid, kuid, kuid üksmeelt Taanis endiselt ei ole andmekaitse, andmekaeve osas. näiteks äh, see on seotud haavatavate laste puhul, kuritegude puhul, sotsiaaltoetuste saajate puhul arutelud jätkuvad. me peame alati kaaluma poolt ja vastuargumente seaduste vastuvõtmisel. alati mõtleme andmekaitsele ja eriti sellises riigis nagu Taanis, kus digiteerimine on nii levinud. minu erakond on teinud ka algatusi, näiteks äh, andmekaitseamet Taanis, mis allub hetkel justiitsministrile, peaks olema sõltumatu institutsioon valitsusest ja asuma parlamendi juure alluvuses ja tagama kõrge kontrollitaseme. me usume ka, et reeglid peaksid olema karmimad andmekaeve osas. kõnelejad katkestatakse, palun lõpetage proua Pikk-Nielsen lõpetab. Need olid mõned meie ettepanekud, mille oleme partneritele teinud. arutelud jätkuvad, jätkame eraelu kaitset, õiguste, kodanike õiguste kaitset, suur tänu. Thank you very much, Miss Beck. suur tänu teile selle päris huvitava ettekande eest. nagu te juba ütlesite, see on tõesti üks väga tähtis küsimus ka Euroopa Parlamendi jaoks ja me ootame Euroopa Parlamendi ettepanekuid, õigusloomelisi ettepanekuid just nendes küsimustes ning me peame ka tõesti väga täpselt vaatama, kuidas inimeste isiklikku elu kaitsta ja andmeid kaitsta. ning nüüd ma annaksin sõna meie külalistele ja kuulajatele ning enne, kui ma annan sõna, palun kõigil, kes sõna saavad, öelda, mis riigist nad pärit on ja kui olete valmis ka avaldama, siis millisesse parteisse te kuulute? kõigepealt äh, liberaalide koordinaator Euroopa Parlamendis, proua Melchior. aitäh! aitäh proua Pehk-Nilsenile selle ettekande eest, see näitab, mida meie ühiskond saab ette võtta võtta, äh, kui me hakkame avalikku teenistust digitaliseerima. meil on vaja selleks siis nii-öelda digitaliseerimise seadusi ja need peavad arvestama nii kodanike kui ka ettevõtete vajadustega, kui nad pöörduvad avaliku teenistuse poole. Need meetmed, mida proua Bechtilsen meile esitles, on Taani ühiskonda aidanud digitaliseerida äh, väga kõrgel tasemel. väga paljudel kolleegidel on seda raske uskuda, kui nad tulevad Taani seda kõike vaatama. me oleme siin äh, digitaliseerinud nii perekonnaõigust kui ka äh, maksustamist. see tähendab seda, et keegi ei pea minema kuskil mingeid dokumente allkirjastama ja me oleme palju kaugemale jõudnud kui näiteks Euroopa Parlament. ja väga tähtis on see, et äh, kodanike kaitsmise reeglid on paigas ja nendest peetakse kinni. sest digitaliseerimisega, eriti kui me kasutame ähm, andmete hoidmiseks äh, äh, keskseid andmepankasid, on väga tähtis, et isikute andmed oleksid piisavalt kaitstud ja just sellepärast ongi väga tähtis, et Euroopa Parlament tegeleks nende reeglitega, töötaks välja ka strateegiaettepanekuid ja äh, andmekaitse üldmäärusest tuleb ka liikmesriikides kinni pidada. digitaliseerimisega on meil võimalik ähm, menetlusi tõhustada, see teenib kodanike huve äh, mitte nüüd siis, kui nad ähm, avaliku teenistuse poole pöörduvad, vaid ka siis, äh, kui me räägime nende andmete kaitsmisest nii et ma ootan juba tänast arutelu, sest ma olen veendunud, et meil on võimalik seadusi parandada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 ning Nea äh, Demokratia erakonna liikmena jagaksin, räägiksin edusammudest, mida Kreeka on äh, teinud. Äh, see on aus, minu jaoks privileeg sellest rääkida. Kreeka parlamendis, nagu te teate, me tahame toetada majandust, mille keskmes on inimene me tahame tagada kõikide õiguste kaitse, seega võtame kohustuse toetada kõiki selliseid algatusi. Äh, digirakendused äh, saavad, saavad kaasa aidata majanduse ümberkujunemisele Euroopas äh, andmed, andmetele tuginedes ja selleks, et kasutada kõik tehnoloogia poolt pakutud võimalused ära 5G vallas, oleme juba teinud õigusloomelisi algatusi, mis puudutab litsentside andmist ja teisest tahame äh, raadiosagedusriba ümber korraldada. Euroopa Parlamendi poolt äh, oktoobris kaks tuhat üheksateist vastu võetud õigusakt äh, kujutab endast teekaarti infrastruktuuride arendamiseks, kaasa arvatud 5G võrk. eelmisel kuul lisaks võttis Kreeka parlament vastu uue digiseaduse mis äh, võtab üle elektroonilise äh, kommunikatsiooni sea-, käitumisjuhise ja tagab meile kiire liikumine viis, viie G, 5G suunas. selles kontekstis kavandame korraldada 5G oks-, sageduste oksjoni ning äh, riskikapitali fond kujutatakse välja selleks et, et kakskümmend viis protsenti protsenti juuksuri tuludest suunatakse iduettevõtetele, kes tegelevad äh, uurimis- ja arendustegevustega, mis on seotud 5G-ga. lisaks kasutame kõiki olemasolevaid digivahendeid selleks, et võidelda maksupettustega, selleks, äh, et avalikke teenuseid edendada ka tervishoiu ja justiitsvallas ning üks olulisemaid tegevusi, äh, riikliku portaali loomine seaduste reformiks tegemist on elektroonilise keskusega, mille, mis äh, saab olema avalikkuse käsutuses. ja küsimus Euroopa Komisjonile, millised saavad olema otsused, äh, mida komisjon kavatseb võtta haldusõiguse vallas, sest äh, siin on selge seos investeerimisraamistikuga, mida tahame luua Euroopa Liidus, aitäh. Thank you very much no.. suur tänu teile ja järgmisena saab sõna härra Magalaš, palun, kaks minutit. I'd like to congratulate uh, the tänan selle arutelu korraldajaid ja suur tänu ka meie Taani kolleegile. tegelikult meil on vaja minna kaugemale just äh, sellel praegusel dramaatilisel ajal. Äh, ei piisa sellest, mis on juba sisse viidud. näiteks äh, digiallkirja seadusest oleks palju rohkem kasu siis, kui kodanikud ja ettevõtted seda ka kasutaksid. meil on see seadus nüüd juba kahekümne esimese sajandi algusest olemas, aga me peaksime seda võimalust rohkem kasutama. mis puudutab tuleviku võimalusi, siis Euroopa kommunikatsioonikoodeks pakub äh, siin äh, uusi võimalusi, näiteks 5G internetivõrk äh, saab äh, reaalsuseks äh, pea kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja avab tegelikult majandusele, avalikule teenistusele täiesti uued võimalused territoriaalse ebavõrdsuse vastases võitluses. aga nagu ma ütlesin, meil on ka uued probleemid. näiteks pilvandmetöötlus äh, tuleb panna päriselt toimima seda siis äh, nii, et äh, mitte ainult Põhja-Ameerika ettevõtted ei tegeleksid, tegeleks nendega. siin on tõesti väga tähtis tegeleda andmetega. Saksa valitsuse algatus on siin väga tähtis, aga meil ei ole tegelikult praegu mitte mingit Euroopa tasandil lähenemist sellele probleemile. mida mina tahtsin meie Taani kolleegilt küsida, tahak-, nimelt andmekaeve ja kogemused andmekaevega mulle tundub, et andmekaeve ei ole väga hästi reguleeritud. politsei tegeleb selle küsimusega, teatud organisatsioonid ja ettevõtted äh, tegemist on aga väga tõsise probleemiga, nii et me peame kuidagi selle küsimuse lahendama. Thank you. Thank you very much. suur tänu. Thank you very much. Now we move to Mr Boss. suur tänu, nüüd härra Voss, ähm, Rahvapartei koordinaator, kaks minutit. aitäh, esimees, suur tänu ettekandjale selle tutvustuse eest. ka mina leian, et äh, tee meie ees on väga huvitav, kuid äh, sellel teel on ka mõningaid riske. nagu näiteks see, mida härra Krubisic ütles, tema ettekande ajal ma mõtlesin, et kas me tegelikult ei peaks äh, liikmesriikides äh, äh, kehtivaid seaduseid digitaalselt kättesaadavaks äh, tegema kõikidele. ja proua Pehn-Nielsen, see, mida ütles härra Krubisic, et millised kogemused on teil selle seaduste digitaali, digitaalseks tegemisega? ja kuidas seda kõike teha niimoodi, et meil ei oleks mitte ainult küber- või IT-julgeolek tagatud, vaid kuidas me vaataksime siin ka identiteedi küsimusi. kuidas me saame olla kindlad olla, et see, kellega me nii-öelda digitaalselt suhtleme, on ka tõesti see, kes ta väidab ennast olevat ja mida me peaksime keeleliselt näiteks ära tegema ja tõesti tahaksingi siin ära kuulda just Taani kogemust äh, et mitmes keeles siis pakutakse neid teenuseid ning eh, kas ka plokiahelad mängivad või võiksid mängida mingit rolli selleks, et sisulistes küsimustes edasi minna? ja kuidas te seda kõike siis üldiselt eh, hindate, et kas sellest oleks kasu meie ettevõtjatel ja kodanikel, kui me kõiki neid teenuseid siis ka piiriüleselt pakuks? Thank you very much, Mr Boss Now.... suur tänu, härra Boss ja nüüd äh, saab sõna so sotsiaaldemokraatide koordinaator. jaa, thank you very much. härra Völken, aitäh kallid kolleegid, kõigepealt suur tänu kõikidele sõnavõtjatele täna. tegemist on väga vajaliku arvamuste vahetusega eriti kui mõtleme praeguse pandeemia peale, mis äh, on sundinud meid äh, rohkem internetiavarustesse kui kunagi varem. nüüd õigusloome ja avaliku teenistuse digitaliseerimine on tõesti väga tähtis samm, mis meil tuleb ellu viia. aga olen nõus härra Krubisitšiga, digitaliseerimise puhul tuleb meil hoolitseda selle eest, et täielikult peetakse kinni ka kõikidest andmekaitse standarditest. jah, ühelt poolt tuleb andmete kättesaadavust küll teatud äh, poolte jaoks parandada, kuid äh, samal ajal ei tohi me ära unustada neid, kellel ei ole juurdepääsu digitaalsele Äh, maailmasele, kes äh, ei oska digitaalseid võimalusi kasutada, neid on meil päris palju. ja just sellepärast äh, tuleb meil kasutada ka alternatiivseid võimalusi. seega siis inimkontakt peaks olema alati võimalik selleks, et kedagi ei tõrjutaks välja. ja lõpetuseks tahaksin, et meie kõnelejad. tegelikult on see küsimus proua Pehk-Nielsenile, et ta võiks täpsustada, kas, kas selle, nende küsimuste peale, mis ma tõstatasin, on Taanis ka mõeldud. suur tänu ja aitäh, et andsite mulle täna võimaluse Saksamaal kohal olles, kodus olles siis sõna võtta. aitäh, härra Völken. ja nüüd anname uuesti sõna härra Krubisitšile ja proua Pehk-Nielsenile. ma palun teil teha hästi lühidalt, maksimaalselt kaks minutit. härra Krubisitš, palun kõigepealt. Yes, thank you so very much for giving me back. aitäh, et mulle sõna andsite suur,. suur-suur tänu kõikidele väga tähtsatele, väga tähtsate küsimuste esitajatele. kõigepealt äh, mis toimub siis riikliku taristu ülesehitamisega Kreekas, see on tõesti väga huvitav. ja siis see küsimus, mis siin tõstatati, kuidas komisjon tagab toetuse sellistele projektidele? see küsimus ei ole nii lihtne, kui ta võib-olla tundub komisjon kohe kindlasti toetab, tegi seda ka minevikus ja teeb seda ka tulevikus, toetab digitaalseid algatusi liikmesriikides, niikaua kui nad on Euroopa Liidu õigusloome raamistikus. siin tuleb Euroopa ühendamise rahastu välja tuua, mis on juba aastaid rahastanud riiklikke projekte liikmesriikides, nii kaua, kui nad eh, mahutuvad siis Euroopa koostalitusvõime eh, parandamise projekti raamidesse. ja me kavatseme ka tulevikus selliseid väärtuslikke projekte välja sõeluda nüüd eh, mida kasutatakse liikmesriikides? e-koodeks, mille töötasid liikmesriigid välja, mida toetab ka komisjon ja teised Euroopa Liidu institutsioonid ja mille täideviimist on äh, jälgitud. komisjon kavatseb äh, digilahenduste koodeksi rakendamist toetada ka tulevikus ja me oleme mõelnud ka, et siin EU-LISA ametina võiks kontrollida seda rakendamist selleks, et võimalikult palju kasu saada sellest äh, projektist. nüüd äh, identiteedi küsimused internetiavarustes. koostalitusvõime puhul on tõesti näiteks ähm, meie äh, e-justice programm ja ka teised programmid äh, tehtud niimoodi, et nad oleksid äh, identiteediprogrammiga kooskõlas seda algatust on võimalik edasi arendada ja kui seda tehakse harmoniseeritult liikmesriikide institutsioonide vahel, siis on see ka minu arvates parim võimalus äh, tagada mitte ainult äh, identiteedikaitse, vaid üleüldiselt äh, IT-julgeolek. ma loodan, et ma andsin nüüd ka siis vastuse teie küsimustele. suur tänu! et nii kiiresti ja lühidalt vastasite oma küsimustele, proua Pehk. Nielsenil tundub olevat tehnilisi probleeme, aga ja sellepärast nii kaua, kuni neid probleeme lahendatakse, anname sõna äh, kolleeg Mikel Gutierrezile, ta on sõber ja Euroopa Parlamendi liige, nii et palun, Mikel, sul on sõna, sellepärast sinatan ka teda. yo creo, unas, en fin, unos mensajes tan clarificadores. mul on mõned eh, selgitavad eh, märkused, sest tegemist on väga tähtsa aruteluga. mina olen Ciudadanose partei liige, see on siis Euroopa Parlamendis eh, Renew fraktsioonis Euroopa Liidul on vaja digitaalset tulevikku, teistsugust tulevikku meil ei ole ja seega on meil päris palju probleeme, mis vajavad lahendamist. identiteedi, identifitseerimise küsimused peavad olema usaldatavad meil on vaja paindlikke universaalseid meetmeid selleks, et kõigil oleks võimalik lihtsalt digitaalseid lahendusi kasutada. ma tahaksin välja tuua kaks probleemi, mis on eriti tähtsad. ühte on siin juba päris palju mainitud. nimelt, et need, kes ei ole kasutanud internetti äh, digitaalseid meetmeid, mõningatel on see õppeprotsess võib-olla lihtne, teistel mitte ja teatud teenuseid tuleb ka tulevikus nii-öelda traditsiooniliselt vanaviisi pakkuda, siis ka maapiirkonnad ja suuremad piirkonnad, kus interneti taristut ei ole üles ehitatud, tihti on tegemist äh, Äh, kaugemal, pealinnast kaugemal asuvate piirkondadega ja meie arvates on tegemist jällegi probleemiga, mis vajab lahendust, sest äh, kui me tahame digitaalseid lahendusi, kõike digitaalselt läbi viia, siis me peame tagama ka selle, et äh, kõik piirkonnad, kõik kodanikud oleks kaasatud. teine küsimus puudutab Euroopa Liidu eelarvet kui me vaatame Euroopa Liidu eelarvet ja Euroopa Liidu institutsioone, siis kas te olete välja töötamas äh, eriprogramme äh, just nende piirkondade jaoks, äh, kus on nii-öelda ühenduvusprobleeme? aitäh, Miguel! nüüd annan sõna proua Pehn-Nielsenile, et ta saaks selle esimese aruteluvooru kokku võtta. Teil on kaks minutit, palun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 Thank you. Thank you very much. Uh, sorry for the technical difficulties, but uh, is what we have. suur tänu. vabandame tehniliste probleemide pärast ja nüüd annan sõna Andrei Korobeinikule, kes on e-, Riigikogus põhiseaduskomisjoni liige Eesti on suurepärane näide selle kohta, kuidas avalik teenistus ja valitsus äh, töötab põhimõtteliselt paberivabalt äh, ja väga palju teenuseid on pakutud siis internetis nii kodanikele kui ka ettevõtjatele, samal ajal on, on tagatud ka andmekaitse. härra Korobeinik, äh, annan teile kümme minutit selleks, et oma esitlust teha Uh, at least uh, I don't see it, but uh, maybe at some point it arrives. So uh, my personal background is that I uh, do different. Uh, minu taust on see, et ma tegelen erinevate digiküsimustega, olen seda teinud juba aastaid, olen äh, ka Riigikogus töötanud ja äh, ma olen Keskerakonna liige äh, Eestis ja see erakond on ka Renew grupi või fraktsiooni liige Euroopa Parlamendis. nüüd võib-olla räägiksin Eesti praegusest olukorrast digivaldkonnas. eelmise sajandi lõpul algatas äh, meie president äh, tiigrihüppe projekti, ähm, see oli tema äh, nagu toetatud projekt ja tema mõte oli siis varustada kõik Eesti koolid internetiga või arvutitega ja mina alustasin avalikus raamatukogus tööd ühend, interneti ühendatud arvutiga tuhande üheksasaja üheksakümne kolmandal aastal, see oli väga oluline laste jaoks, see, see projekt. ja nüüd oleme jõudnud kahekümne esimesse sajandisse, praegu on Eesti idufirmade arvult äh, elanikkonna kohta esikohal või üks esimesi Euroopa Liidus, samuti on meil ükssarv ettevõtjaid, palju, väga palju, äh, oleme peaaegu esirinnas, meie üks kõige tuntumaid firmasid on võib-olla TransferWise. praegu õpetatakse juba ka lastele koolis programmeerimist äh, ning äh, see kõik on seotud sellise Ähm, mentaliteediga, äh, mis toetab digitaliseerimist. E-valitsuse teenused hakkasid arenema selle aasta, aastasaja algusel ja Eesti äh, oli valmis tõesti kiiresti tegutsema, me tahtsime äh, pakkuda erinevaid lahendusi, sellele järgnevalt seadusakte ja soovisime väga kiiresti liikuda. pakkusime inimestele e-, e-, elektroonilise ID-kaardi, et nad saaksid online või internetis siis suhelda asutustega. nüüd kakskümmend aastat on möödunud ja e, kõik pangad on nüüd meil internetis ja ähm, paljud teised asutused ka. Ähm, peamine põhjus selles, et me suutsime seda kõike kiirelt teha, olid just inimesed. Äh, ja see, et me valisime digitaliseerimise oma esmaseks prioriteediks, see tagas meie edu. Äh, põhimõtteliselt on nii, et selleks, et edukalt valitsusteenuseid digitaalselt pakkuda, on vaja ju kõiki kasutajad identifitseerida ja ma muidugi tean, et mõned riigid nagu Saksamaa on väga mures isikutuvastamise ja ja isikuandmete kaitse pärast, see võib ka olla ideoloogiline küsimus, selline öö, äh, üks kasutajanumber ähm, igale, igale kodanikule või elektrooniline ID-kaart võib ka probleeme tekitada või vaidlusi tekitada. kuid teisest küljest on andmevahetus äh, teenuste puhul väga oluline, see loob sellise võimaluse unikaalsete teenuste pakkumiseks väga tähtis on, et inimene saaks äh, asutustega suhelda ühe lihtsa kanali kaudu, interneti kaudu, näiteks registreerida lapse sünni äh, või, või kinnisvara registreerida. nüüd äh, loomulikult ähm, tuleb rääkida ka maksustamisest, meil on ettevõtetele null maksumäär, kui investee-, kasum investeeritakse ettevõtte arengusse, see on eriti soodne olnud IT-firmadele ja sellepärast ongi neid nii palju Eestis ja see on meid väga palju aidanud, sest me oleme ju väga väike riik ja sellised äh, firmad nagu Skype on saanud siis tänu sellele kasvada. vaatame järgmist slaidi meie põhiprobleemiks on see, et me oleme juba ammu algust teinud ja täna võib-olla läheneksime mõnele asjale teistmoodi, aga meie alustasime siis, kui tehnoloogia oli mingil teistsugusel arengutasemel ja nüüd äh, on põhiprojektid hoopis teistsugused, aga ikkagi äh, on ka meie jaoks äh, uusi võimalusi näiteks e-residentsuse programm äh, sai alguse mõni aasta tagasi, inimesed saavad äh, avada ID-kaardiga oma kasutajakonto, nii et nad saaksid kõiki Euroopa, äh, vabandust, Eesti digiteenuseid kasutada, olenemata sellest, kus nad maailmas on. Te saate näiteks online isegi ettevõte avada Eestis ilma, et te tuleksite füüsiliselt kohale. ja me oleme loonud ka nii-öelda diginomaadi viisa inimestele, kes soovivad äh, kusagil mujal riigis asudes töötada siiski Eestis või Eesti firmas või, ja meil on ähm, väga palju valitsuse teenuseid, äh, valitsusasutuste teenuseid, mida saab äh, ka teiste riikide, mida saavad ka teiste riikide kodanikud kasutada. et me peame mõtlema, et me oleme nagu teenusepakkujad ja äh, võistleme teiste riikide äh, teenusepakkujatega. et sellega ma võib-olla täna lõpetaksingi, suur aitäh, et te kutsusite mind siia, tänan tähelepanu eest! Thank you very much uh,, Mr Korovenik, quite interesting! suur aitäh! väga huvitav ettekanne. me saame aru, et äh, teil on väga palju tööd, aga läheme edasi äh, Tšehhi Vabariigi külalise härra Kobrivaga, palun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 Può spingere il pulsante speak, per favore? Grazie. Yes, can you hear me? Yes, we can. kas te kuulete mind? palun kõnelge. The presentation from the Estonian representative. kuulasin härra Korobeiniku äh, sõnavõttu ja tahaksin öelda, et mina olen kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast äh, Euroopa, vabandust, äh, oma riigi parlamendi liige ja kuulun sellesse fraktsiooni, kes võitleb selle eest, et kõigil kodaniku, kõigil kodanikel peaks olema digiligipääs valitsusele. nüüd Itaalias on meie lähenemine hoopis teistsugune, äh, nüüd internetikasutajate keskmine vanus on viiskümmend kaks ja me tahaksime kiirelt digitaliseerida avaliku halduse ähm, sektori. me oleme ka digiministri ametikoha loonud, äh, proua Paolo Pisano on sellel ametikohal ja me tõesti usume, et äh, valitsus peab pakkuma teenuseid äh, kodanikele ja äh, eelkõneleja Eestist ütleski, et see on viimastel aastatel olnud nagu äh, nende töö äh, fookuses ja üks äh, põhiprioriteete. digimajanduse indekseid kasutatakse ühiskonna hindamiseks tänapäeval ja meie hindame eelarve perspektiivist kõiki seadusi ja, ja kõiki ametiasutusi kui me mõtleme sellele, kuidas neid digitaliseerida. nüüd me tahame, et äh, riik loomulikult äh, investeeriks äh, avaliku sektori korraldusse ja, ja ka noortesse ja toetame iga võimalust innovaatiliseks lähenemiseks just aval, avaliku sektori digitaliseerimise vallas digitaliseerimine võimaldab meil ka äh, välja selgitada ja jälgida koroonaviiruse äh, kulgemist ja levikut. Äh, aga me teame, et ähm, tervisevaldkonnas töötab erinevaid spetsialiste ja digitaliseerimine on väga oluline selleks, et kontakte just praeguse pandeemia puhul jälgida, just haigete inimeste kontakte ja äh, me tahaksime Euroopas digitaalse avaliku teenuse kõrge standardini jõuda, et kodanik tuleks avalikule haldusele lähemale. tänan. suur tänu, härra Berti see on hea näide sellest, kuidas liikmesriigid suudavad algusest peale äh, sa-, sama, sarnaste tunnustega keskus moodustada. selline koordineerimine digiaastal on väga tähtis ja nüüd saab sõna Bulgaariast proua Aleksandrova, kaks minutit. Благодаря. Здравейте и от мен, казвам се Анна Александр. Suur tänu. olen Anna Aleksandrova, esindan äh, parlamendis fraktsiooni Kodanikud Euroopa Areng, olen õiguskomisjoni esinaine e. e-valitsuse vallas oleme üheksakümne neljandast aastast palju edasi liikunud eriti aastast kaks tuhat neliteist me oleme vastu võtnud e-valitsuse seaduse, meil on vastav amet, mis sellega tegeleb, mis äh, kaardistab poliitikat selles vallas. oleme strateegilise raamistikuga e-valitsuse jaoks edasi liikunud, oleme kaardistanud e-valitsuse strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend kolm mis tugineb Euroopa e-valitsuse põhimõtetel. meie e-valitsuse seadus on sõnastanud peamised põhimõtted, mis kehtivad Euroopas, oleme üle võtnud äh, e-valitsuse ülesehituse ja oleme kaasanud kõik äh, kulutused e-valitsusele meie eelarvesse. ühtne mudel, äh, mida oleme kasutanud, äh, on äh, maksete, elektrooniliste teenuste osutamiseks. seda õigusakti hakkavad rakendama kõik haldusasutused. oleme kolmsada seitsekümmend neli elektroonilist teenust tänu sellele mudelile praegu välja töötanud. meil on üle kahekümne kaheksa tuhande nõude, mis on esitatud e-teenustele alates äh, aasta kaks tuhat kakskümmend algusest. kodanikud ei pea enam kasutama paberdokumente. paberivabade nõuete arv kasvab järjest ka karistusregistri väljavõte kuulub sinna alla. alates esimesest novembrist äh, on paberivahetus lõpetatud, nüüd peame institutsioonide vahelise elekt-, dokumendivahetuseni jõudma. meil on ühtne portaal selleks, et ligi pääseda elektroonilistele teenustele.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 um, on this uh, list of speakers. hästi, kõnelejate nimekirjas mul äh, rohkem kedagi ei ole, härra Kopriva on täiskogu istungil, ta ei saa sõna ja siis härra Korobeinik, kes alustas meie kõnelust, pidi samuti lahkuma. ütlen veel kord kolleegidele, äh, kes on ühendatud, kui te tahate sõna võtta, siis vajutage nupp äppu raise hand. aga nüüd läheme edasi järgmise arutelu osa juurde. tervitan Emily Carjud, kes on Prantsuse Rahvusassamblee rahanduskomisjoni liige. ta räägib meile sellest, kuidas Prantsusmaal on digivabariigi seadust välja töötatud kuidas sellest kasutati digiplatvormi. selle seaduse vastuvõtmise protsess äh, on hea näide sellest, kuidas äh, digivahendid võimaldavad äh, kodanikuühiskonnal osaleda. proua Karju, teil on sõna kümneks minutiks Oui, bonjour à tous et... tere kõikidele. tahaksin rääkida Prantsuse parlamendi liikmete kogemusest ja jagada seda teiste kolleegidega, no nagu te teate, Prantsuse Vabariik on mitmeid digivahendeid välja töötanud ja seda juba viimase kolmekümne aasta jooksul. maksuamet on olnud ilmselt, oli esimene, mis muutus digitaalseks, aga ka tervisekindlustus öö, äh, suutis väga kiirelt miljoneid kontosid hallata. Prantsuse võimudel on aga olnud alati teatud vastumeelsus liiga kaugele minna digiteerumisega. just selleks, et kaitsta avalikke vabadusi ja kaitsta põhiõigusi ning äh, isikuandmeid. sellepärast äh, seitsmekümne kaheksandal aastal võtsime vastu kodanike kaitseseaduse riikide suhtes selleks, et äh, riigil ei oleks dis-, ebaproportsionaalselt suurt võimu kodaniku üle ainult äh, seeläbi, et äh, ta võib erinevaid äh, andmebaasidega tutvuda. see seitsmekümne kaheksanda aasta seadus muide oli ka ühenduse direktiivi aluseks suurel määral, mis võeti vastu üheksakümne viiendal aastal. nüüd aga on väga palju toimunud digiteerumist ja, ja mitmes poliitikavaldkonnas on digiteerumine arenguid kiirendanud. kohtu valdkonnast oli juba juttu Äh, sellest äh, siin rääkisid ees, eelkõnelejad, andmete kogumine nagu üksikasjalikud äh, arved, telefoni väljavõtted, pealtkuulamine, see kõik on kakskümmend ja kolmkümmend aastat väga selgelt seadustega sätestatud, olgu siis tegemist kohtu loal pealtkuulamisega või, või siis haldusmenetlusega. kuid need õigusaktid on ka muidugi arenenud pärast äh, skandaale, mis äh, on meediamaailma Prantsusmaal vapustanud. üks äh, eeskuju täna digivaldkonnas on Rahandusministeerium juba kahe tuhandendate alguses hakkas tegema väga jõulisi investeeringuid ja see tõi endaga kaasa ka eeltäidetud maksudeklaratsioone füüsilistele isikutele kuid äh, oleme kiirendanud äh, digiteerimist ja deklaratsioonide esitamist ka ettevõtetele, juriidilistele isikutele. tänu sellele on äh, meil täna olukord selline, kus maksud arvestatakse juba ette maha füüsilistelt isikutelt, kuid ja palgatöötajal põhimõtteliselt ei olegi enam midagi eriti vaja teha seetõttu maksudeklaratsiooni esitamisel andmed äh, tulevad äh, tööandjatelt, äh, eraisikutelt ja niimoodi on meil õnnestunud ühendada erasektor ja avalik sektor. ka sotsiaalvaldkond, sotsiaalteenused on digiteerunud järjest rohkem ta-, järjest rohkem toimub täna veebis. ja veel üks näide digisaavutustest. kaks aastat tagasi võtsime vastu seaduse, Ehm, mis on seotud ehm, pettustega, sotsiaalkindlustuspettustega, maksupettustega ja siin on lubatud teatud andmekaeve, mis ei olnud varem lubatud, ehk siis võrrelda andmebaase. Prantsusmaal see oli varasemalt ehm, keelatud ja väga selge ja väga karmide reeglitega reguleeritud CNIL-i poolt, kes on siis sõltumatu asutus, mis jälgib seda, et isikute andmeid kaitstaks ja siin veel, veel võimaldas erinevaid äh, maksu- ja varaandmebaase ja sotsiaalkindlustuse andmebaase võrrelda, töötukindlustuse andmebaase, just selleks, et äh, võidelda pettustega. ja hiljuti, aasta tagasi, lubasime andmekaevet ka selleks, et äh, vabatahtlikult kodanike poolt sotsiaalvõrgustikes esitatud andmeid kasutada selleks, et võidelda pettustega ja eriti puudutas see ebaseaduslike ainetega kauplemist. siin on tegemist rangelt piiratud äh, valdkonnaga muidugi ja see tuleb peatselt Prantsuse parlamendis arutlusele. täna tahame ka meditsiinivaldkonnas edasi liikuda, kuid siin me põrkume, põrkume arsti saladusele ja, ja vastumeelsusele, mis sektoril on. ja nagu ennist räägiti suveräänsus on tähtis küsimus. väga oluline oleks seda Euroopa tasandil ka sätestada, sest me oleme näinud, kuidas kohalikud omavalitsused äh, näiteks koguvad oma andmeid ja edastavad neid Euroopa välistele tegijatele, nagu näiteks ameeriklastele. nüüd küsimus, kuidas see seadus välja töötati? millest eelnevalt juttu oli, ehk siis mõned aastad tagasi tõesti töötasime välja seaduse, digivabariigi seaduse ja selle seaduse väljatöötamisel kõigepealt toimus äh, konsulteerimine kodanikega selleks, et nende arvamust küsida selle seaduse erinevate paragrahvide kohta, see oli tõesti demokraatia osas suur edusamm, sest parlament tõesti reaalajas küsis kodanikelt, et kas valitsuse ettepanek vastab kodanike ootustele. kuid äh, mõistsime ka seda, et äh, konsulteerimine selle seaduseelnõu raames andis äh, suure mõjuvõimuga lobidele, sest ainult tehnilistes küsimustes oskavad ju arvamust arvutada ainult vähesed, toon näite mõned, mõned artiklid selles seaduses, mis oli siiski üsna tehniline, puudutas digiteemasid, sada protsenti vastustelt äh, tuli ühelt Turuusi äh, IT kõrge kõrgemalt õppeasutusel, nii et äh, sellel, siin näeme, et äh, siin on teatud piirid konsulteerimisel, kui sekkuvad lobid. kuid äh, see katse siiski näitas seda, et seda tuleks laiendada kõikidele seaduseelnõudele, mis puudutavad laiemat üldsust ja puudutavad iga kodaniku igapäevaelu. täna on meil tegemist pandeemiaga kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja ma arvan, et nüüd me oleme jõudmas Prantsuse parlamendi demokraatlike piirideni, ehk siis, et meil on olnud üsna raske selle pandeemiaga kohaneda ja eriti seaduse vastuvõtmisel, sest äh, täna me ei saa hääletada elektrooniliselt Rahvusassamblees. tulemus on see, et äh, hääletused antakse, hääled antakse volitusega, aga kui kui mõni fraktsioon, enamus äh, näiteks delegeerib oma hääled kõik ühele inimesele, siis ei ole siin mingisugust äh, demokraatlikku järelevalvet ja, ja, ja, ja demokraatlik arutelu kaotab oma mõtte. nii et äh, minu, see fraktsioon, millesse ma hiljuti kuulusin alles äh,, oleme teinud mitmeid algatusi Rahvusassamblees, et meil oleksid menetlused, mis võimaldaksid äh, äh hääli delegeerida natukene paremal meetodil või siis äh, hääletada elektrooniliselt, kuid äh, kaheksa kuu jooksul paraku ei ole asjad kuigi palju edasi liikunud, tervishoiu olukord äh, on vägagi murettekitav praegu Prantsusmaal ja meil on nüüd volitusega hääletamise probleem endiselt käsil. ma arvan, pandeemia on meil sundinud tege-, tegema jõupingutusi digivaldkonnas, näiteks tänagi meie konverents toimub äh, digitaalselt ja järjest rohkem ka Prantsuse parlamendis. toimub äh, koosolekuid digitaalselt selleks, äh, et me lihtsalt viirust ei levitaks. aga me näeme ka nagu äh, seda koolides, et äh, varasemalt ei olnud see Prantsusmaal kuidagi võimalik ega kujuteldav, e-, kaasa arvatud ka kõrghariduses ja nüüd on see ometi levinud. nii et me näeme, kuidas pandeemia on meid sundinud edasi liikuma, jõupingutusi tegema. kuid äh, äh seaduseelnõude menetlemises on meil veel palju teha jäänud. üks edusamm siiski sel aastal, mis on oluline, nimelt äh, parlamendil on platvorm petitsioonide vastuvõtmiseks kodanikelt. ehk siis kõik äh, teemad, mis äh, huvitavad kodanikke, mida, millest nad tahavad teavitada parlamendi liikmeid, äh, selle jaoks on meil praegu olemas digiplatvorm. nii et äh, Prantsusmaal on pikk ajalugu õigusriigi osas, halb, noh, see on aga vana paber, administratsiooni traditsioon ja nagu ma ütlesin, see hirm, et andmeid hakatakse erinevatest andmebaasidest võtma ja võrdlema, me üritame äh, digivaldkonnas nende probleemidega edasi liikuda, nii et austatakse põhiõigusi, avalikke õigusi, isikuandmeid ja andmekaitse üldmäärus on meile siin äh, aluseks. ja loomulikult soovime seda täielikult äh, rakendada kuid rääkides äh, demokraatiast ja pandeemiast, siin ma arvan, et meil on veel jäänud äh, palju teha. Thank you very much. suur tänu, proua Karju. Prantsuse kogemuse osas annaksin sõna ka härra äh, Munir Masjubile, kes on väliskomisjoni liige Prantsuse parlamendis ja teil on sõna viieks minutiks. Can you push the speak uh, button, Mr. Majubi? Thank you.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 Do you hear me? Yes, we can. Yes, Thank we you, can. sir. The Thank you, Fantastic. so suurepärane, minu nimi on äh, Munir Mažubi, olen Prantsuse Rahvusassamblee liige, olen endine riigisekretär. ma olen Emmanuel Macroni e-, eelmises valitsuses tegelesin digiteemadega. nii et ma ei tahaks rääkida kõikidest digiteemadest, tahaksin rääkida kodanike panusest ja osalusest äh, seaduse vastuvõtmises. räägiksin võimalustest ja piiridest, mis on erinevatel sammudel, mida Prantsusmaa on teinud viimastel aastatel. minu kolleeg äh, Emily Carju juba rääkis, äh, kuidas äh, kodanikud osalesid seaduse väljatöötamisel, see puudutas meie digivabariigi seadust. see seadus võeti vastu hetkel, kus olid just toimunud aastal kaks tuhat kaksteist presidendivalimised ja aastal kaks tuhat kuus esimest korda tõstatati osalusdemokraatia teema Prantsusmaal ja üks äh, olulisi teemasid selles kontekstis on, et kes osaleb. jah, äh, äh, digivabariigi seadus on suur saavutus, kuid on nüansse. osale-, neli tuhat panust tehti võrreldes kuuekümne viie miljoni inimesega, seda on siiski väga vähe. kuid Prantsusmaal oli see siiski esimene kord, kus nii palju inimesi said oma sõna sekka öelda. küsimus on aga, et kes osales ja kes andis oma panuse? Emily just selgitas, et teatud lobid osalesid aktiivselt, see on tõsi, kuid tõsi on ka see, et ka uued lobid said sõna, mitte seni tuntud. sellised lobitöötajad kellel ei olnud äh, harjumust võtta ühendust parlamendiliikmetega, kellel ei olnud sellist koordineeritud strateegiat. tooksin kaks näidet kahest sellisest kogukonnast, kes suutsid artikleid läbi suruda, kes said osaleda. esimene on Prantsusmaa vaegkuuljad. Prantsusmaa vaegkuuljad tänu sellele seadusele võtsid, võtsid ennast kokku, pöördusid meedia poole, teavitasid, teavitasid kogu Prantsusmaad selleks, et oleksid artiklid selles seaduses, mis võimaldaksid äh, kõikide digiteenuste puhul neile ligipääsu vaegkuuljatele. ja see sai võimalikuks tänu sellele, et äh, tõesti tekitati soov ja tekitati ka võimekus selle olema, selle olemasoleval rühval mõjutada seadusloomet. teine rühm, kes äh, sai kasutada sellist osalust, oli videomängudel kogukond, äh, tootjad, aga ka mängijad. Äh, nad võtsid väga palju sõna veebis selleks, et mõjutada, selleks, et osaleda selle seaduse väljatöötamisel ja see oli jällegi suur saavutus. kui me kaks tuhat seitseteist Emmanuel Macroniga võimule tulime, siis me tahtsime jätkata sellise kodanike osalusega seadusloomes. ja me, me tõstatasime küsimuse, mis on retsept, kuidas teha nii, et kodanike osalus oleks väga arvukas. ja, ja oleme üritanud seda analüüsida ja võin teile ka jagada nüüd meie kogemusi, millised oleksid head tavad. üks äh, kõige rohkem osalejaid toonud algatusi oli arutelu, mis äh, kaasnes kollavestide liikumisega. Prantsusmaal toimus suur digiarutelu ja ka füüsiline arutelu ja digiarutelus osales kaks miljonit inimest. füüsilises arutelus, mis toimus kõikjal Prantsusmaal, oli äh, kümme tuhat füüsilist koosolekut, oli seitseteist tuhat, äh, tuhat äh, teemat, kus kodanikud said oma sõna öelda. ütleksin kokkuvõttes, et kõigepealt on vaja aega inimestele anda, teiseks on vaja leida ruum ja, ja kolmandaks anda toetust, aeg. kui me tahame, et inimesed osaleksid, siis tuleb tõesti võtta nii palju aega, kui on vaja seda, et seletada, miks on vaja osaleda, kuidas osaleda. ja selleks, et aidata inimesi, et nad ise teaksid, mida nad tahavad täpselt öelda ja seda ei saa üleöö teha, seda ei saa paari nädalaga teha isegi osalemise, selleks, et kodanikud hakkaksid osalema, selleks on vaja kuid, on vaja mi-, inimestele anda mitu kuud, et nad suudaksid eh, oma tegevust korraldada ja siis nad saavad eh, anda sisulise panuse, kas siis füüsiliselt või veebis. teine tähtis asi on anda ruum. kui me tahame, et inimesed osaleksid, selleks peavad olema kohad, kus inimesed saavad osaleda. me rääkisime füüsilistest platvormidest, veebiplatvormidest. peab olema lihtne osaleda läbi interneti, ilma et oleks vaja tegemata end äh, tuvastada, et tingimata äh, see peaks olema keerukas, inimene peab saama kiiresti anda oma seisukoha. ja see, et see oleks äh, sisukas panus. aga need, kes seda ei oska, peavad ka saama osaleda ja seega tuleb luua füüsiline ruum või või koht, kuhu inimene võib, inimene võib minna kuhugi, kus registreeritakse digitaalselt tema panus. ja kolmas, mida ma ütlesin, toetus, ütlesin, et on vaja aega, ruumi ja toetust. see ei ole mitte lihtne ja see ei ole ka üldse tavapärane osaleda seaduste väljatöötamises. Äh, meie demokraatia ei ole veel sellega harjunud ja seepärast tulebki inimtunde sellele kulutada ja see on väga kallis, kuid see on ainus viis, kuidas seda saavutada. ja kui ma nüüd tulen selle suure arutelu juurde tagasi, mis veebis toimus, äh, kõnelejad katkestatakse. härra Mažubi, palun, äh, palun hakake lõpetama. si vous donnez à la fois du temps, de l'espace et du ehk siis rääkisin äh, ajast, äh, ruumist ja toetusest inimestele, kui me seda neile anname, siis me võime ka päris häid tulemusi saavutada. Thank you very much. suur tänu mõlemale kõnelejale väga huvitavast vaatenurgast, arvud olid üsna muljetavaldavad, härra Mažubi. ja nüüd saab sõna härra Sejourne Renew fraktsioonist, teil on kaks sõna. härra Sežune ei ole praegu ühendatud. minister Magalhães. Läheme siis edasi Portugalist, härra Magalhães, kaks minutit. Thank you for the, the information. aitäh selle info eest. meie olukord digisaates küsimustes on sarnane. meil on ka üks programm, millega on võimalik äh, vähendada bürokraatlikke menetlusi ja asendada neid lihtsamate menetlustega. ning samal ajal on meil ka loomisel digitaalsed vahendid äh, selleks, et kodanikel oleks võimalik äh, lihtsalt kasutada äh, varem väga keerulisi teenuseid nagu maksude deklareerimine, mis on väga palju lihtsamaks muutunud ja tõesti, avalik teenistus on siin päris palju ära teinud kodanikel peavad olema ka oskused ning seepärast oleme me väga palju mõelnud selle peale, kuidas toetada, õpetada inimesi, kellel ei ole digitaalseid oskuseid. meil on päris mitmeid äh, lahendusi välja mõeldud, kuid seda probleemi on võimalik äh, paremini lahendada ainult siis, kui nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil kommunikatsioon paraneb. kommunikatsioon peab olema lihtsam, tõhusam ning äh, niimoodi on meil õnnestunud rohkem kodanikke õpetada ja neid aidata digilahenduste kasutamisel väga hea mõte oli ka siin see muutuste sisseviimine. me oleme juba heaks kiitnud ja võtame kohe vastu ka ähm, põhiõiguste harta digitaalajastul, kus siis äh, tuuakse välja see, et avalik teenistus peab äh, teatud äh, normid välja töötama ja pakkuma siis välja lahendusi ning me seda kõike teeme siis äh, põhiseaduslikul tasandil. Euroopa reageering nendele probleemidele on väga tähtis. me loodame, et meil õnnestub äh, probleeme lahendada digitaalajastu põhiõiguste hartaga meil on äh, mitmeid vahendeid, arutelusid kantakse üle näiteks, äh, mitte ainult äh, tavamenetlusi öö, ning meil on tagatud ka siis juurdepääs portaalidele öö, igaüks saab tutvuda erinevate teadus, seadusloomeliste projektide, dokumentide ja muude ettepanekutega. ning meil on ka parlamendi veebilehel ka eraldi öö, äh, link, kust siis kodanikud saavad erinevaid öö, äh, seadusi kätte väga lihtsalt ja seda võimalust kasutatakse üha rohkem. aitäh! proua Karamanli ma ei näe, kas ta on praegu olemas I don't see she's taking the floor tundub, et teda ei ole. nii et enne, kui me anname sõna järgmisele e, e, uuesti meie ekspertidele, on ka minul endal küsimus. Hispaanias oli ka e, kaks tuhat seitse sarnane olukord, sarnane ettepanekus üritati avalikku teenistust digitaliseerida, kuid see ei õnnestunud toonane probleem ja ka praegune probleem oli just äh, avaliku teenistuse digitaliseerimisega, sellega, et valitsus kasutaks digilahendusi. ja oli selge, et kõigepealt tuleb äh, administratsiooni debürokratiseerida selleks, et me saaksime seda digitaliseerida nüüd ma tahaksin teada, mida on Prantsusmaal tehtud äh, selleks, et äh, aidata siis bürokraate, et ka nemad äh, oleksid digilahendustega tuttavad. ja nüüd saab kõigepealt sõna härra Masubi. Yes, thank you for your question. Well, when you work with the aitäh, kui teha koostööd avaliku sektoriga Prantsusmaal, siis on näha, et äh, tõesti ametnikel ei pruugi olla vastavat digipädevust, kuid tegelikult kodus siiski inimesed kõik kasutavad Facebooki, kodus nad kasutavad, nad kasutavad Whatsappi, aga kui nad tööle tulevad, siis antakse neile vahendid, mis ei ole nii tõhusad kui need, mis neil on kodus. ehk siis, et neid tuleb äh, õpetada ja koolitada, kuid äh, tõeliselt äh, tähtis on see, mida nad meile on ise seletanud, et tuleb anda kaasaegsed nutikad vahendid. ei saa nõuda ametnikelt, et nad kiiretaksid digiüleminekut ja samal ajal anda neile sellised, andmata neile selleks vahendeid. nii et me olemegi keskendunud sellele, kuidas lihtsamini kasutatavaid äh, kaasaegsemaid vahendeid anda meie ametnikele. ja teine küsimus oli pigem seotud äh, mõtteviisiga, millised on hirmud, mis on ametnikel seoses digiüleminekuga. ja viimastel aastatel me ka tõesti töötasime palju selle nimel, et äh, füüsilisi võrgustikke ehitada selliselt, et need ei hävitaks, võtaks aega ära ametnikelt, vastupidi, vaid annaks neile aega juurde. ja need uued äh, teenused, mis annavad ametnikele uusi pädevusi ja samas äh, traditsiooniline garantii, et me ei hävita nende töökohti, see peab säilima. kuid avalikkus pigem äh, ei oska kasutada tegelikult digivahendeid. kodanikud, kakskümmend protsenti Prantsusmaal praktiliselt ei oska teha veebis toiminguid nii et peame koolitama äh, kodanikke, kasutajaid ja peame andma ametnikele ka kindluse, et nende töökohad säilivad. The... aitäh, enne kui ma annan sõna uuesti proua Korjole, näen, et äh, Rahvapartei koordinaator härra Voss soovib ka sõna saada, nii et ma annan kõigepealt sõna härra Vossile ja siis saab sõna proua Karju sõna. härra Voss, teil on sõna, palun, kaks minutit suur tänu, esimees. ma loodan, et ma võin rääkida saksa keeles, tõlgid ütlevad, et jah, jah. nüüd see, mida ma kuulsin Prantsusmaa kogemustest seal on keskendutud just kodanike kaasamisele kui palju siis äh, Prantsuse kodanikud saavad osaleda Prantsuse seaduse loomisel, seadusloome protsessis. tegemist oli siis nii-öelda kogemustega äh, ja siin tekib poliitilise tahte küsimus, et äh, kas on piisavalt tahet ja teiselt poolt, kas see tegelikult ka lühendab või pikendab õigusloomelist protsessi ja kas teatud küsimuste puhul digitaalses õigusloomes, kas me ei peaks ka bürokraatlikke struktuure äh, vähendama selleks, et meil demokraatliku seadusandjana tõesti oleks võimalik siis ka ajaga kaasas käia. aitäh! Thank you very much, Mr Boss. suur tänu, härra Boss ja nüüd saab sõna proua Karju, palun, kolm minutit. Uh, chair, she left. Thank you. okei okay,, thank you very much. hästi, me läheme nüüd siis järgmise arutelu osa juurde ja tahaksin tervitada Sabine Kuulmani, kes äh, töötab ülikoolis professorina ja ta on ka riikliku õigusnormi kontrolli nõukogu liige ja tema räägib sellest, et meil on vaja Euroopa Liidu ja riiklikul tasandil ka üleminekut vaja kiirendada ja teil on nüüd sõna kümneks minutiks. Thank you very much Uh, I have prepared a... aitäh, ma olen ette valmistanud uh, ettekande koos slaididega, kas seda on võimalik ka siis näidata? aitäh, palun näidake järgmist slaidi. näete siin meie struktuuri, minu ettekande struktuuri. ma räägin kõigepealt sellest äh,, kuidas on meil see Saksamaal äh, tehtud, sest ma olen õigusnormis äh, kontrolli nõukogu liige ja see mängib ka väga tähtsat rolli äh, õigusloome digitaliseerimisel ning me mängisime, mängime väga tähtsat rolli just pandeemia ajal. ning siis ma räägiksin ka sellest, kuidas pandeemia on tegelikult kiirendanud digilahenduste kasutusele võtmist ja ka eelkõnelejad on öelnud seda, et digitaliseerimine tõi endaga kaasa suure, pandeemia tõi endaga kaasa suure digitaliseerimise tõuke. nii mis on siis äh, parim, parem õigusloome, kuidas seda mõistetakse Saksamaal? meie õigusnormi kontrolli nõukogus on öö, äh, oleme siis nii-öelda sõltumatud, valitsus meid ei kontrolli ja meie hoolitseme selle eest, et äh, õigusloome ei oleks kunagi keerulisem ja kulukam kui öö, see, see, mida on vaja selleks, et poliitiliselt paika pandud eesmärki saavutada. ja täpselt selles valguses me siis ka kõiki uusi õigusloomelisi ettepanekuid analüüsime. nüüd me oleme sõltumatu organ öö, äh, Äh, me oleme kantsleri ametis, äh, aga valitsus meid ei kontrolli, meil on kolmas äh, mandaat praegu, meie jaoks on eraldi välja töötatud seadus ning meie ülesanne on toetada ja kontrollida keskvalitsust parema õigusloome küsimustes. me kontrollime kõiki seadusloomelisi ettepanekuid äh, Äh, selle mõjusid ka keskpikaajalises perspektiivis ja vaatame siis ka bürokraatlikku koormust ja see hõlmab siis endal siis ka digitaliseerimist. selle nõukogu puhul te näete siin seda ringi, me peame kõigepealt vaatama seda, et vastavus kulusid siis tõesti ka kontrollitakse metodoloogiliselt. peale selle kontrollime, kas mõni uus Saksa seadus siis ka on üks-ühele üles võetud Euroopa Liidu direktiividest või kas on siin tegemist üleregule-, ülereguleerimisega. me vaatame ka digitaalset äh, Äh, poolt ja muid kaasnevaid äh, küsimusi. ning uh, ma räägiksingi nüüd siis lähemalt pandeemiast, äh, mis on sellele iseloomulik suurem osa õigusloomelisest tegevusest on keskendunud leevendusmeetmetele ja tihti just liidumaad ja kohalikud omavalitsused äh, tegelikult vastutavad äh, infektsiooni kaitse eest, aga tegelikult on tulnud ka päris palju ettepanekuid kesktasandilt. meil oli siin äh, ka juhtum kus need regulatiivsed nõuded äh, olid sellised, mis tegelikult äh, olid ka sotsiaalsete ja majanduslike mõjudega ja need töötati välja tõesti väga kiiresti paari päeva jooksul. nii et õigusloome väljatöötamine on kiirenenud väga palju pandeemia ajal ja tihti meie nõukogu ei hakanud siis ametlikke äh, öö, äh, avaldusi enam tegema siis, kui vastavusnõuetest peeti kinni ja parema õigusloome normidest samuti. nii et äh, millele on siis keskendutud? õigusloome väljatöötamisel pandeemia ajal äh, päris mitut äh, nõuet tuli Tervishoiuministeeriumist ja tehti ka seadusloomelisi algatusi selleks, et teise laine ajal päästa majandust, äh, äh, tehti tööhõivelisi ettepanekuid, äh, töötati välja lisaeelarve ja samamoodi tegeleti ka siis eelarve miinusesse mineku keeluga. nüüd me nägime, et siiamaani kuni tänase päevani üle üheksa äh, miljoni euro on tulnud siin vastavuskulusid ja üle seitsmesaja miljoni äh, ühekordseid äh, vastavuskulusid siis ettevõtetele ja kodanikele. see puudutab just siin äh, haiglaid äh, äh, varustuse muretsemisel, aga samamoodi siin ka näiteks maksuleevendused, mis võeti ette äh, selleks, et majandust käigus hoida. kui palju on majandus kriis ja tervishoiukriis nüüd äh, kiirendanud äh, digitaalset õigusloomet. meil on üks probleem Saksamaal nimelt, et äh, digitaaltegevuskava indeksis nagu te siin slaidil ka näete, me ei ole väga kaugele jõudnud, see punane tulp on Saksamaa, hall tulp on Euroopa Liidu keskmine ja me näeme, et me peame tõesti digitaliseerimise osas oma tegevust tegevust äh, parandama, suurendama. ja just sellepärast on seda kriisi nüüd ka kasutatud selleks, et rohkem investeerida avalikku teenistusse ning siin on äh, tulnud päris palju ettepanekuid keskvalitsuselt äh, selleks, et toetada digitaliseerimise kiirendamist. näiteks sotsiaalkaitsepakett, millega viidi sisse võimalus digitaalselt viia läbi menetlusi sotsiaal- ja töökohtades. Saksamaa parlament lihtsustas ka virtuaalkohtumiste läbiviimist äh, erinevates komisjonides äh, ja samamoodi ka hääletuse puhul kvoorumit vähendati selleks, et äh, hääletada digitaalselt. Äh, siiamaani ei toetatud äh, selliseid ettepanekuid ja nüüd, nagu öeldud, me oleme nüüd kvoorumi nõuet vähendanud just selleks, et hääletused kehtiksid. siin on ka klauslid sisse viidud selleks, et me saaksime digitaalselt kohtuda, vabandust, selleks, et parlament saaks digitaalselt kohtuda ja siis peale sellega majanduse toetamise pakett, mis vastu võeti juunikuus selleks, et äh, majandust käima lükata pandeemia tingimustes ja eesmärgiks oli just äh, toetada digitaliseerimist ja toetada siis jätkusuutlikke tehnoloogiaid. üle nelja miljardi euro nähti ette digitaliseerimiseks avaliku teenistuse valdkonnas ja kolm miljardit oli ette nähtud äh, ainult selleks, et kohalikul tasandil e-teenuseid pakkuda. on täiesti selge, et kohalikud omavalitsused on väga tähtsad äh, teenuste pakkumisel kodanikele ning üks eesmärk selle paketi puhul oli see, et kiirendatakse uute seaduste rakendamist. meil on eraldi vastu võetud seadus, millega on ette nähtud, et kahe tuhande kahekümne teiseks aastaks umbes kuussada erinevat avalikku teenust peavad olema digitaliseeritud kaitstud ja kodanikel peab olema võimalus neid kasutada digitaalselt. see on nüüd seadusega paika pandud ja me nüüd peame tõesti kiirendama oma tegevust ja jõupingutusi selleks, et ka päriselt siis need kuussada elektroonilist teenust rakenduksid. ja nüüd minu viimane slaid. siin saate ülevaate selle kohta, kuidas äh, on nüüd rakendatud seda ähm, juurdepääsuseadus, meil on tegemist äh, föderaalriigiga, meil on äh, kesktasand, ähm, liidumaad ja kohalik omalik, omavalitsustasand, kõik need kolm tasandit peavad omavahel koostööd tegema ja siit tabelist tuleb ka see väga selgelt välja, et äh, kuidas ja kui palju on siis digitaliseerimist kasutatud ja kui palju on siis juba äh, mõeldud kuuesaja teenuse internetis pakkumise peale. ja see, need erinevad teenused, peretoetused äh,, äh, eluasemetoetused, siis te näete, et igas riigis on, igas liidumaas on üks teenistus, mis vastutab selle eest ja siis eeldatakse, et ülejäänud äh, hakkavad siis sarnaseid lahendusi kasutama, aga siin on väga palju räägitud ainult sellest, me töötame ikka veel selle kallal ja me tõesti loodame, et pandeemiat on võimalik ära kasutada kui võimalust, et tegemist on võimalusega seda menetlust kiirendada. aitäh! Thank you very much, professor Coleman, we open the floor uh, to aitäh ja nüüd anname sõna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 te kuulate mind. suur aitäh. mul on suur au äh, tänasel koosolekul osaleda ja rääkida nendest äh, olulistest väljakutsetest äh, õigusloome ja õiguse tagamine pandeemia ajal. justiitssüsteemid on väga olulised kõikides liikmesriikides, need rajanevad õigusriigi põhimõtetele ja kodanikel peab olema võimalus kaitsta oma õigusi ka pandeemia ajal. seega äh, nüüd tuleb mõelda, kuidas seda mm, võimalust tagada. Rumeenia parlament ja valitsus, liberaalne valitsus on loonud tingimused selleks, et äh, justiitsteenused, e-, avalikud teenused oleksid tõhusad äh, nimelt meil on presidendi dekreet, kahe tuhande kahekümnenda aasta märtsist, kui ähm, anti välja korraldus eriolukorra kehtestamiseks ja võimaldati kohtutel ja prokuratuuridel videokonverentse kasutada seega nüüd on nii kriminaalasjades kui ka tsiviilasjades võimalik kasutada sellist digitaalset kanalit. kohtukuulamised toimuvad nüüd äh, turvalistes, turvaliste videokanalite kaudu ja dokumente on ka võimalik digitaalselt edastada. nüüd selleks, et reaalselt ki- ja kiiret õigusemõistmist tagada, on äh, Rumeenias vastu võetud seadus, mis võimaldab Rumeenia kodanikel pa-, pani-, pandeemia ajal võetud meetmeid vaidlustada. nüüd me kasutame videokonverentse ja telefonikonverentse nii, et ähm, kodanikud saaksid ähm, siis ka äh, äh, kohtumenetlustes osaleda ja nüüd äh, kaks kõige olulisemat justiitselementi on kohtukuulamised ja samal ajal tuleb tagada ka põhiõigused kõikidele kodanikele ja ma olen nüüd valmis lõpetama, suur aitäh teile ja tõesti jõudu tööle eh, selles virtuaalses formaadis. Eh, õigusemõistmine on digitaliseerimise valdkonnas väga oluline, tänan. suur aitäh. ma annan nüüd sõna härra Pahkaile, palun. Ungari, palun Ajka István vagyok, a Magyar Parlamentben a Törvényalkotási Bizottság alelnöke. Suur tänu! Ma olen István Parkari Ungari parlamendist ja kuulun Fideszisse. Kuulasin tänase koosoleku jooksul väga huvitavaid sõnavõtte ja kavatsen ise väga lühidalt kõnelda annan lühikese ülevaate sellest, mis toimub Ungari parlamendis. üheksakümnendatest aastatest alates oleme me mitmeid ähm, töövahendeid kasutusele võtnud nii, et ähm, meie parlamendiliikmed saaksid digivõimalusi igapäevaselt kasutada. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal viisime me sisse erinevaid töövahendeid ja ütleksin selle peale, et meie süsteem sai kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal Euroopa avaliku halduse institutsiooni poolt parima tava tunnustuse. nüüd, kui me sellest süsteemist endast räägime siis äh, see on kõikide Ungari parlamendiliikmete teenistuses ja nad saavad kasutada digivahendeid oma töös. andmekaitse poole pealt ja andmete turvalisuse poole pealt ei ole meil äh, olnud ühtegi küberrünnakut, mis oleks edukas olnud, meie äh, hoiame oma andmeid turvaliselt ja me oleme suutnud ka välja töötada selleks väga hea süsteemi, loomulikult. inimesed, no mõned inimesed ei ole rahul sellega, eh, mingisuguste andmesüsteemide loomisel eh, ei pea kunagi liiga julge olema ja mõtlema, et, et alati on kõik turvaline. nüüd mm, samas on paljud kõnelejad täna ühe teema esile tõstnud, nimelt kuidas on võimalik digitaliseerida õigusloomeprotsessi, arvestades tänase päeva väljakutseid. digitaliseerimise ja digivahendite küsimuses peab mõtlema, kuidas see on põhiseaduslikkusega seotud digivaldkonnas tuleb arvesse võtta ka äh, põhiseadust ja õigusloomeprotsessi. me ei tohiks ära unustada seda, et äh, praegusel digitaalajastul äh, ei räägi me ainult töövahenditest, digitaalsetest töövahenditest, aga vaid millestki, mis on kogu äh, kogu maailma, kogu meie arusaamist maailmast ja inimsuhetest muutnud ja see äh, valdkond areneb peadpööritaval kiirusel. härra Varkai, ma pean nüüd teie sõnavõtu äh, katkestama. me peame lõpetama oma koosoleku kahe minuti pärast ja peale seda ei ole meil ka enam tõlget. suur tänu. sooviksin nüüd lõpetada selle koosoleku, tänades kõiki sõnavõtjaid, osalejaid nii Euroopa Parlamendist kui ka liikmesriikide parlamendist, kes nii olulisel teemal siis täna ka kõnelesid aitäh ka tehnilisele personalile õiguskomisjonis Euroopa Parlamendis, sest tänu neile oli meie koosolek võimalik. arvan, et demokraatlike institutsioonide jaoks on väga oluline kaasas käia digimaailma arengutega. Covid-19 pandeemia on selgelt näidanud, kui tähtis see on näiteks meie parlamentaarses ja õigusloometöös, nagu Euroopa Parlamendi president Sassoli ütles üks viirus ei saa demokraatiat hävitada. vaatamata tehnilistele raskustele, mis tulid täna ette ja mis on ka varem ette tulnud meie koosolekutel, eh, tahame me siiski olla ambitsioonikad, Euroopa Parlament peab jääma avatuks ja vastama meie kodanike vajadustele kodanikud kasutavad järjest rohkem digimeediat ja järjest rohkem mõistavad, kuidas mõjutab neid Euroopa Liidu õigustik nii majanduslikus, sotsiaal- kui ka kultuurilises valdkonnas. mõned inimesed on hakanud juba otsima äh, vastuseid äh, sellele, kuidas äh, avalik haldus saaks paremini kodanikke te-, teenida praegune olukord on tõesti pretsedenditu äh, ja näha äh, selle Covidi kriisi tõttu, et valitsused tegelikult suudavad digitaalselt tegutseda ja lisaks sellele on võimelised ka äh, digiõigusloomes osalema, seda ka Euroopa Liidu üleselt ja Euroopa Parlament peab olema nüüd suunanäitaja digitaalses Euroopas meil on vaja digiõigusloome protsesse ja tagada see, et meie raamistikud, seadusraamistikud oleksid rakendatavad ka digimaailmas. ning äh, see puudutab ka teisi institutsioone Euroopa Liidus ning ka liikmesriikide ametiasutusi. lõpetuseks tahaksin teile meenutada, et äh, digitaliseerimine ja õigusloome peavad käima äh, käsikäes Äh, seda nii vormis kui sisus ja meil peab olema järjest rohkem kontakte tsiviilühis-, kodanikuühiskonnaga, nende organisatsioonidega, järjest suureneva digitaliseerimisega on ka kodanikuühiskonna ees suured väljakutsed ja me peame pidama poliitilist dialoogi erinevate poliitilise spektri sfääridega ja me Äh, muidugi peame olema digitaliseeritumad, aga ka dünaamilisemad, kuid mitte oma väärtusi ohverdades, seega suur tänu veel kord kõik, kes osalesid, kes on valmis äh, toetama koostööd Euroopa Liidu parlamentide vahel ja loodame, et ka tulevikus saavad sellised kohtumised toimuma, tänan!